edasi ja Euroopa Parlamendil presidendilt paluti avaldust tsunami kohta ja Fukushima katastroofi kohta ja pärast minu avaldust toimub meil arutelu, kus saavad sõna kõikide fraktsioonide esindajad, lugupeetud daamid ja härrad, aasta tagasi, üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal raputas Jaapanit kolmekordne katastroof. kõigepealt äh, toimus maavärin, mis oli üheksapalline Richteri skaalal, pärast seda tuli tsunami kahekümne meetri kõrgune tsunami ja lõhkus ära nelisada kilomeetrit rannikut ja päev hiljem esimene plokk Fukushima tuumajaamas läks lõhki, pärast seda toimus kõige suurem tuumakatastroof pärast Tšernobõli. täna Euroopa Parlamendis mõtleme nendele üheksateistkümnele tuhandele inimesele, kes said surma, nendele tuhandetele, kes kaotasid oma lähedased ja perekonna üle kolmesaja neljakümne tuhande inimese pidid oma kodudest lahkuma kiirgusohu tõttu. mõtleme ka nendele, kes kaotasid oma kodu see, kuidas jaapanlased reageerisid sellele kolmekordsele katastroofile, liigutas kogu maailma. julgus need nimetud kangelased Fukushimas, kes läksid tuumajaama reaktorite juurde ja riskeerisid oma eluga selleks, et kõige õudsemad arengud ära hoida, see kõik liigutas meid väga. see, kuidas rahvas ühel sammul äh, hakkas oma riiki üles ehitama uuesti, vaimustas meid. Fukushima katastroof tõi kogu maailmas kaasa arutelud tuumaenergia kohta lugupeetud daamid ja härrad, seda vastuolu on näha ka siin kojas. igaüks meist peab iseenda jaoks võtma vastu otsuse, milline on tema seisukoht. kuid on väga hea, et see arutelu, isegi kui ta on vastuoluline, siiski toimub, sellepärast et kuigi energiaallikate segu ja energiavarustuskindlus erinevate energiaallikate kaudu ning seega ka otsus, kas me pooldame tuumaenergia kasutamist või mitte, on liikmesriikide pädevuses see tähendab seda, et liikmesriikide valitsused ja parlamendid võtavad vastu sellekohase otsuse, peaks siiski arutelu pidama ka Euroopa tasandil, sellepärast et me kõik Euroopas oleme ühendatud oma naabrite energiavõrkudega ja energiaalased otsused ühes riigis mõjutavad ka naaberriikide inimeste elu kolmkümmend protsenti Euroopa energiast tuleb tänapäeval tuumaenergiast ja et tuumaenergia oleks Äh, turvaline, see on meie kõikide huvides. tsunami oli traagil ja maavärin olid katastroofid, looduskatastroofid, kuid äh, kõige õudsem tuumakatastroof pärast Tšernobõli katastroofi oli siiski inimeste enda tehtud. Fukushimat oleks võinud vältida. Need on õppetunnid, mida tuleb õppida Fukushima katastroofist. lugupeetud daamid ja härrad, kuigi tuumaenergia pooldajate vastasite ähm, arvamused on väga erinevad, on siiski üks asi täiesti kindel. meil tuleb teha kõik selleks, et tuumaenergia turvalisus, võimalikult suur turvalisus tagada. vastupidiselt paljudele nendele, kes ka pärast Fukushima katastroofi ainult suuri sõnu tegus, tegid, Euroopa Parlament siiski tegutses. me toetame kõiki neid Euroopa Komisjoni jõupingutusi ja meie enda koja ekspertide jõupingutusi, mida tehti eelmisel aastal selleks, et tuumaenergia tohutumaks tõhusamaks muuta. Äh, siia hulka kuuluvad need äh, koormustestid, mis tehti saja kolmekümnele tuumareaktorile äh, Äh, Euroopas, sest meil on neliteist riiki, kus on tuumareaktorid ja juunikuus Euroopa Komisjon esitab ka vastava raporti. lubage mul praegusel hetkel veel kord korrata oma ülekuts-, üleskutset. Need tuumareaktorid, mis äh, koormustesti läbi, peavad koheselt oma töö lõpetama, ma ei kujuta endale ette, et oleks mõistlik koormustesti läbi viia selleks, et teada saada, et see reaktor ei toimi ja, ja siiski ta töösse jätta ma tervitan ka seda tuumajäätmete raportit, mis me eelmisel aastal siin kojas vastu võtsime. esimest korda on meil nüüd üle Euroopa siduvad reeglid ja ohutusnõuded äh, tuumajäätmete kohta. veebruarikuus Keskkonnakomisjonis võeti vastu energiatõhususe raport. kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani tuleb säästa kakskümmend protsenti selleks, et muuta äh, energia kasutamine kogu Euroopas tõhusamaks. see oleks tõesti väga tähtsaks verstapostiks meie äh, ambitsioonikate eesmärkide äh, saavutamisel, need kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid siis. Äh, Fukushima katastroof tõi endaga kaasa väga palju kannatusi, kuid me peame sellest õppima, peame õppima, et meil on väga erinevad arvamused selles seisukohas. et kas me pooldame tuumaenergia kasutamist või mitte, aga sellegipoolest tuleb meil kõigil võidelda tuumaenergia ohutuse eest ja seda eriti just siin Euroopa Parlamendis meil tuleb välja töötada konkreetsed meetmed äh, ja hoolitseda nende rakendamise eest Fukushima hoiatus, daamid ja härrad, on täiesti selge. mitte kõik, mida on võimalik teha, eh, selle kõige eest ei ole võimalik aga vastutada. suur tänu! ja nüüd avan arutelu nüüd Euroopa Parlamendi presidendi avalduse üle ja kõigepealt saab sõna härra Odi Euroopa Rahvapartei nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, Euroopa Komisjoni asepresident, eile kuus nelikümmend kuus Strasbourgi kella järgi äh, elu peatus Jaapanis, ühises palves pöördus Jaapani rahvas äh, looduskatastroofi ohvrite poole, millele ka kaasnes ka tõsine Fukushima tuumakatastroof. samal ajal leidis aset eelmisel aastal kaheksa koma üheksa äh, palliline maavärin, mille tulemusena peatusid reaktorid Fukushima jaamas äh, viiskümmend viis minutit hiljem äh, mitme meetri kõrgused lained äh, nõutasid üle tuumajaama ning äh, selle tagajärjel hukkus üle üheksateistkümne tuhande inimese. tegemist on kõige suurema tuumakatastroofiga ajaloos. tahaksin Rahvapartei nimel tänada teid algatuse eest ja ütelda, et me hindame väga kõrgelt Jaapani rahva julgust ning väärikust, mõtleme kannatanute peale ning oleme nendega solidaarsed. katastroofiga kaasnes poliitiline debatt, te kindlasti mäletate, eh, ning emotsioonide kütkes mitmed riigid lõpetasid koheselt eh, tuumajaamade töö või teevad seda järk-järgult samas aga endiselt eh, on rohkem tuumajaamu, mida ehitatakse, kui neid, mida suletakse. küsimus on endiselt vastuseta katastroof lisandus muudele katastroofidele, me kõik mäletame Haiti maavärinat ning ekvaatori äh, naftakatastroofi. Euroopa Liit reageeris koheselt, lugupeetud volinik, ja tahaksin tänada teie kolleegi härra Oettingeri üheteistkümnendal märtsil Euroopa Liidu Nõukogu tuli koheselt pärast seda kokku äh, märtsi lõpus ning äh, viis läbi tuumaohu hind tamise kõikides Euroopa Liidu tuumajaamades. samuti eh, vaatab komisjon läbi kahe tuhande üheksanda aasta eh, vastavat määrust. praegu viiakse läbi hinnang, hindamisi, eh, samuti ootame kahe tuhande, nii kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta üldnõukogule tullakse välja üldise avaldusega selle kohta. meil soovime, et viidakse sisse järgmised parandused. esmalt eh, turvanõuded. Euroopa Liit ning Euroopa kodanikud peavad olema veendunud selles, et meie turvameetmed on maailma parimaid. ja me teame, et turvanormid eh, arenevad edasi vastavalt meie teaduslikele saavutustele ning neid tuleb pidevalt kohandada eh, ja ettevõtjad selles sektoris peavad neist kinni pidama. samuti tuleb läbi vaadata äh, Äh, juhtivorganid, äh, rohkem on vaja mm, sõltumatust ning kolmandaks läbipaistvus, läbipaistvus peab olema plegita, kõik riiklikud äh, ohutusüksused peavad avaldama oma raportid. neljandaks, me peame samuti avaldama tehnilised andmed nende piirkondade kohta, kuhu on tuumajäämad loodud. viiendaks, me peame ühiselt parandama äh, Äh, ettevalmistust kriisiolukordadele, tuletan meelde, et tehti ettepanek ka tsiviilkaitse äh, loomiseks Euroopas. kuuendaks tuleb äh, suurendada ettevõtjate tsiviilvastutust. kõik kulud ja kõik ohud peavad olema kaasatud, muuhulgas ka tuumajaamade sulgemisega kaasnevad kulud. ja seda näiteks omakapitali raames. edasi kaheksandaks, koolitus ning teadustöö, siin tervitan komisjoni ettepanekut, mille kohaselt kahe aasta võrra on pikendatud Euratomi eh, um, uurimisprogrammi. me ei saa lahendada energia konkurentsi eh, sotsiaalse heaolu ning eh, kliima soojenemise probleeme ilma, et arvestaksime maksimumturvanõuetega. suur tänu, härra Odi ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ulskog kolmeks minutiks. palun, proua Ulskog. Eh, suur tänu, härra es-, president mõeldes kõikidele nendele sündmustele, mis aasta jooksul toimuvad, võivad ka sellised suured katastroofid nagu Fukushima katastroof lihtsalt äh, ära ununeda. meie poliitikud, otsuste tegijad keskendume lihtsalt uutele kriisidele ja uutele probleemidele, samamoodi nagu ka meediat, mille jaoks on uued sündmused tähtsamad ja seetõttu on just nii tähtis, et meie siin Euroopa Parlamendis Fukushima katastroofi esimesel aastapäeval ka sellele katastroofile mõtleme. see, mis üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Jaapanis toimus, oli katastroof, mida eelnevalt mitte keegi ei suutnud endale ette kujutada. kõigepealt maaväri, siis tsunami ja pärast seda tuumakatastroof, mis endaga kaasa tõi üheksateistkümne tuhande inimese hukkumise. ja kolmsada kakskümmend viis tuhat inimest äh, kaotasid oma kodu väikesed külakesed äh, Fukushima külas, äh, Fukushima lähedal on täielikult äh, purunenud, seal ei ole võimalik elada, inimesed olid sunnitud kolima mujale, aga sellegipoolest on need külakesed seal veel alles. Nad kui mälestavad neid inimesi seal, kuid mida rohkem aeg möödub, seda kiiremini äh, tuhmuvad ka mälestused nii nendest küladest kui ka nende külade elanikest Fukushima ei olnud mitte ainult inimlik tragöödia, vaid tõi endaga kaasa ka uuesti elavad arutelud tuumaenergia üle ning minu arvates on Fukushima katastroofi kõige tähtsamaks õppetunniks väga lihtne õppetund, nimelt et tulevik, tulevikku ei saa usaldada tuumaenergia kätesse isegi siis, kui tuumaenergia tehnoloogiad jäävad püsima ja neid tehnoloogiaid on väga palju erinevaid. kuid kui riigid otsustavad lihtsalt jätkata samamoodi nagu enne, siis tuleb meil öelda, et see ei ole jätkusuutlik. energia ja tuumaenergia ka sõlt-, sõltub äh, riigi toetusest ja mingil hetkel võib lihtsalt juhtuda, et tuumaenergia muutub kallimaks kui alternatiivsetest energiaallikatest toodetud energia, sest äh, see otsus on poliitikute kätes. iga riik võib ise otsustada oma energiaallikate segu ja koostise üle Äh, poliitilised otsused on meie kätes. meie siin Euroopas võime näidata, et äh, on võimalik tagada energiavarustuskindlus ka alternatiivsetest energiaallikatest toodetud energia kaudu meil ei ole siiamaani piisavalt välja töötatud tehnoloogiat alternatiivsetest energiaallikatest energia tootmiseks. Need energiaallikad ei ole siiamaani veel piisavalt laiapõhjalised, ei ole võimalik tagada nii tööstusettevõtetele kui ka kodanikele energia aga meil tuleb seda teha, meil tuleb rohkem investeerida alternatiivsete energiaallikatesse selleks, et toetada alternatiivsete energiaallikate kasutamist. peale selle tuleb ühise laua taha tuua kodanikuühiskond ja äh, äriettevõtted. seda arutelu tuleb pidada nii täna, kui me räägime sellest, et me mõtleme äh, energiaallikate ja ka ohvrite peale ja kõnelejad katkestatakse. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel saab sõna kolleeg Valean, palun kaks minutit. Is it working? Yeah. Thank you, Chair. On behalf of the ALDE group ALDE fraktsiooni nimel sooviksin ma väljendada meie solidaarsust äh, looduskatastroofi ohvritele äh, me eh, kindlasti toetame eh, humanit-, igas-, igasugust humanitaarabi, tehnilist abi ja toetust. Euroopa Liidu ja Euroopa poliitiline vastus eh, katastroofile oli rahuldav. on oluline, et me ei võtnud vastu dramaatilisi otsuseid, millel on pikaajalised mõjud. komisjon pakkus välja vabatahtliku stressitesti. mõned leiavad, et see oli õigustatud. meie fraktsioon ootab huviga viimast raportit, mis esitatakse juuni ülemkogus ning äh, eeldame, et võetakse vastu ähm, äh, kõik äh, võetakse vastu kõikvõimalikud otsused, et kaitsta meie tuumareaktoreid ka näiteks äh, terrorirünnakute eest. samas äh, riskivaba maailma ei ole võimalik luua. küsimus on nüüd selles, milline peaks olema Euroopa Liidu tuumatulevik. see on küsimus, millel ei ole äh, ühtset vastust. reaalsus on see, et meil puudub ühtne arvamus tuumaenergia kohta Euroopa Liidus sellega seoses ei ole meil võimalik praegusel hetkel võimalik luua äh, konkreetseid vastuseid, me peame lihtsalt keskenduma tuumaenergia turvaliseks muutumisele. katastroof näitas, et tuumaenergia on riskantne, kui seda me juba teadsime. ma arvan, et teine vastus on veel äh, ühtne energiaturg, me peaksime selles osas äh, tööd tegema, et valitsused investeeriks uuendatavasse energialiikidesse et oleks tegu eh, jätkusuutliku eh, taskukohase eh, energiaga, isegi kui tuumaenergia on vahepeal meie osa meie energiast, energiavalikutest, me peame siiski mõtlema oma tuleviku peale. suur tänu, proua Valean ja nüüd Roheliste äh, fraktsiooni nimel saab sõna proua Harms. suur tänu, härra president, suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes esitasid taotluse selle arutelu pidamiseks äh, ja selleks, et me vaataksime aasta tagasi ja vaataksime, mis toimus Jaapanis. ma arvan, et väga vaimustav oli see, mida väga näidati väga paljudes liikmesriikides ja tegelikult kogu maailmas. me saatsime Jaapanisse selge sõnumi, lein ja me jagame Jaapani leina ja mitte ainult tänasel või siis ka eilsel päeval. ma arvan ka, et pära-, aasta pärast katastroofi tuleb meil nüüd väga selgelt vaadata, mis täpselt toimus. eelmisel nädalal olid mul külalised Brüsselis Jaapanist, kes olid käinud ka Fukushimas ja selle delegatsiooni eesotsas oli Aisaku Sato, kes oli kaheksateist aastat olnud Fukushima regiooni kuberneriks. kogu delegatsioon Fukushimast tegi väga selgeid üleskutseid eurooplastele. Nad esitasid taotlusid ja palveid, mida me ei saa ignoreerida. inimesed sealses regioonis Fukushimas tunnevad ennast tunnevad, et nad on väga raskes ja ohtlikus olukorras ja nad tunnevad, et neid on üksi jäetud. Neil ei ole muljet, et Jaapani valitsus tõesti ka tõsiselt üritaks neid kaitsta. seda ka sellepärast, et piirväärtused tavakodanikele Fukushima piirkonnas tõsteti nii kõrgele, et nad on praegusel hetkel äh, samaväärsed äh, nendega, mis on tuumareaktorites tõesti kõige ohtlikemates piirkondades äh, tuumajaama töötajatele paika pandud nii et Jaapanis on praegusel hetkel näha, et vähijuhtude geneetiliste probleemide arv on praegusel hetkel juba tõusnud ja on selge, et järgnevate põlvkondade jooksul tulevad need probleemid veelgi rohkem esile. Euroopa ei saa sellest mööda vaadata, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tuleb sundida sellistest katastroofi olukordades ka vastutust võtma rahvusvaheline tuumaenergia agentuur ei saa oma silmi kinni pigistada sellise õudse katastroofi ees rahvusvahelist tuumaenergiaagentuuri tuleks äh, kritiseerida, seda peaksid tegema Euroopa Komisjon, Euratom ja liikmesriigid, seda sellepärast, et IAEA ikka veel väidab, et Jaapani tuumakatastroof on kontrolli all. kuni tänase päevani Jaapani eksperdid ei ole jõudnud üksmeelele selles osas, milline on olukord Fukushima varemetes mitte keegi ei oska selgelt öelda, kui palju on seal veel tuumakütust ja me teame, et tuumajaama varemeid ei ole siiamaani stabiliseeritud ning me teame, et kui nüüd peaks uuesti maa värisema, siis see tooks endaga kaasa järgmise katastroofi eh, kogu selle piirkonna jaoks rahvusvaheline tuumaenergia agentuur on endale pandud eesmärgiks tuumaenergia kogu maailma levitamise. me ei tohi tuuma energiaagentuurile, aatomituume, aatomienergiaagentuurile äh, seda vastutust üksi kanda ei jäta ja ei tohi olla nii, et äh, poliitikud äh, ja ka talunikud nõuavad meilt, et saatke meile eksperte. eksperdid, kes käisid Tšernobõlis, tegelikult aitaksid meil ka päästa inimesi Fukushimas kõige õudsem kriitika Jaapanist tuleb need Euroopa tuumajaamade ohutustestide kohta. seda kasut-, neid teste kasutatakse nüüd ka Jaapanis. viiskümmend, viiekümne neljast tuumajaamast äh, on praeguseks hetkeks kaks äh, testitud. Toshiba insenerid, tõesti inimesed, äh, eksperdid, Jaapani nõndanimetatud tuumakülast on mulle selgitanud, et kui seda ohutustesti oleks Fukushima tuumajaamas läbi viidud, siis oleks see tuumajaam sellest testist äh, parima hindega välja tulnud, nii et tõesti need ohutustestid on kahtlased. see väide, et tuumajaamade ohutustestidega on võimalik rohkem julgeolekut luua, äh, võib järgmises tuumakatastroofis meile bumerangina tagasi tulla. mul tulevad külmavärinad ihule, kui ma mõtlen, et Euroopas ohutustesti läbinud tuumajaam Jaapanis järgmist maavärinat üle ei elaks, nii et ma kutsun Euroopa Komisjoni üles väga selgelt mõtlema, mida on Euroopal pakkuda. meie teadmised äh, uute energiaallikate kasutusele võtmisel, meie kogemused Tšernobõlist on need, mis on vajalikud, aga kohe kindlasti pole seal vaja Euroopa tuumajaamadele välja töötatud ohutusteste, suur tänu! suur tänu, proua Harms ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab sõna härra Karim, palun kaheks minutiks. härra president, kõigepealt ma sooviksin nagu ka teie väljendada oma eh, siirast kaastunnet ja häid soove kõigile neile, keda möödunud aasta traagilised sündmused Jaapanis tabasid üle üheksakümne tuhande elaniku evakueeriti nädalatel pärast katastroofi ning siiani ei saa nad oma koju tagasi minna ning eh, kiiritus on mõnel pool kakskümmend viis korda kõrgem eh, kui evakuatsiooni ajal. Eh, enneolematud sündmused Jaapanis, maavärin ja tsunami ning katastroof ähm, Fukushima tuumajaamas on tekitanud küsimusi tuumaenergia turvalisuse kohta ning küsimuse kohta, kas maailmas vajatakse tuumaenergiat. me võtame väga tõsiselt seda, mis Fukushimas juhtus. tuumaenergia turvalisus äh, peab olema meie jaoks esmane prioriteet. meie kõigi jaoks, äh, valitsuste ja tööstuse jaoks on võimalik õppida sellest, mis juhtus. me peaksime äh, pidevalt parandama uusi ja mm, juba olemasolevaid tuumaenergiajaamu Eh, me, see uuring, eh, uuringud selle kohta, mis toimusid, peavad olema eh, põhjalikud ja jõulised. me peame meeles pidama seda, et Fukushima intsident näitas, et kaks looduskatastroofi võivad toimuda ühel ajal ning tuumaenergia, tuumajaam suutis üle elada, üle elada tu-, maavärina, kuid ei suutnud vastu panna üle kahekümne meetri kõrgusele hiigellainele. peame õppima ka seda, sellest, kuidas jaapanlased vastasid, astusid vastu sellele katastroofile, nad eh, suut-, see, kuidas nad suutsid selle vastu hakata, peaks olema meil alati meeles. Eh, alati eh, tuleb arvesse võtta individuaalseid vajadusi konkreetses kohas. me peame mõtlema selle peale, kuidas on täiesti selge, et valitsus ja TEPCO oleks pidanud teatud küsimustes paremini toimima. ma olen täiesti veendunud sellele, et reaktsioon on ja peab olema äh, proportsionaalne, arukas ja põhinema äh, faktidele. me peaks äh, kutsuma üles seaduse tegijaid, et võetakse arvesse Fukushima tagajärgi ning ärgem unustagem, et vigased seadustel võivad olla katastroofilised tagajärjed tuuma ja turvalisusele seaduse tegijad ning tööstus peaks tegutsema käsikäes, et ähm, tuumaenergia muutuks turvalisemaks ka tulevaste tuumajaamade ehitamisel, sest tuumaturvalisus on oluline ning peaks olema meie jaoks esmasel kohal ka tulevikus. suur tänu, härra Karim ja nüüd kuue NGL fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Mattias, palun. Um aitäh aasta tagasi me nägime, et leidis aset traagiline kombinatsioon äh, tsunami, maavärin ning äh, tuumakatastroof. Ähm, tahaksin avaldada kaastunnet äh, tuhandetele Fukushima ohvritele. praegu võib ütelda, et me küll oleme õpet-, õppust võtnud, aga tuumakatastroofide puhul tuleb teha kõik selleks, et selliseid katastroofe vältida. kahjuks tuleb ütelda, et praegu me ei ole kõike veel selle nimel teinud ja aasta pärast Fukushimat ehitatakse uusi jaamu, endiselt äh, programmeeritakse üha uute loomist. sellised tragöödiad nagu Hiroshima ja Nagasaki Äh, peavad meil meeles püsima, samuti ei tohiks meie eurooplastena unustada palju hiljutisema Tšernobõli katastroofi. arutelu tuumaenergia üle ei ole lõppenud aasta tagasi äh,. avalikkus leidis, et tuumaenergia on hädavajalik, nüüd kaks kolmandik enam ei taha seda. tuumaenergia läheb meile maksma elusid äh, ning on ka muidu äärmiselt kulukas kulud äh, tõusevad äh, üha ning äh, tuumaenergiat toetav poliitika on lihtsalt ülbe poliitika. enamus avalikust arvamusest on tuumaenergia vastu, paraku aga tundub, et midagi ei ole muutunud. praegu kolmsada kakskümmend tuhat et äh, on Jaapanis kolmsada kakskümmend tuhat äh, siseriiklikku põgenikku ning ähm, saja, ning suur osa neist ei saa mitte kunagi koju tagasi pöörduda, sellepärast et nende kodukohad on muutunud ohtlikuks, nende majad on varemetes, äh, maa öö, taimed, vesi, kõik on äh, radioaktiivne. Fukushima varemed äh, on samuti äh, ühe tsivilisatsiooni pärand ning tegemist on meie põlvkonna pärandiga, kes otsustas kasutada surmavat tehnoloogiat. maavärinad, tsunami on võib-olla süüdlased aga tuumakatastroofi puhul on olemas ka vastutajad. paljud jaapanlased otsustasid luua tuumaenergia vastase liikumise, sellepärast nad teavad, et turvalist tuumaenergiat ei ole. Nad teavad, et ei ole võimalik äh, viia läbi selliseid teste, mille raames saaks simuleerida seda, mis Fukushimas toimus. seetõttu me teame, et eh, energiapoliitika on riiklik, aga piire siin ei tohiks olla. suur tänu, proua Mattias. EFD fraktsioon ei ole palunud kõneaega, aga kuna härra Speroni on siis, annaksin talle ka sõna kaheks minutiks, palun. palun, härra Speroni. suur tänu. Fukushima Äh, pärast äh, Tšernobõli näitas, et äh, tuumajaamade turvalisust ei ole võimalik tagada. Need juhtumid on väga erinevad, Tšernobõli puhul oli tegemist tuumajaama sisese õnnetusega Fukushima puhul, aga me teame, et põhjused olid välised. maavärin, tsunami Äh, mis oli eriti võimas. Äh, sellised äh, tingimused pole kunagi varem kokku langenud. ja muidugi mõista seetõttu on tekkinud palju kõhklusi tuumaenergia turvalisuse osas. paljud väidavad, et võttes arvesse õnnetusi, tuleb tuumaenergia kasutamine lõpetada. igal juhul tuleb selle küsimuse üle tõsiselt järgi mõtelda. tuleb arvestada sellega, et eh, muidugi pädevus on siin liikmesriikide kätes, Euroopa Parlamendil peab olema ka aga sõnaõigus. ja kokkuvõtteks tahaksin väljendada oma kaastunnet ning solidaarsust kõigi nendega, kes eh, katastroofis kannatada said. Äh, suur tänu, härra Speroni ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Reding, palun. president, members president, lugupeetud parlamendiliikmed, aasta on mööda läinud Jaapanis toimunud kohutavast looduskatastroofist, mis on üks kohutavamaid katastroofe eh, tsiviiltuumaenergia kasutusajaloos. see traagiline aastapäev on meie jaoks võimalus eh, saata meiepoolsed kaastundavaldused kannatatunele ning eh, kes küsivad, mida me oleme juhtunust õppinud ja mida me oleme teinud selleks, et tuumaenergia oleks turvalisem ammu enne Fukushima tragöödiat algatas Euroopa Komisjon protsessi, et parandada äh, tuumaenergia turvalisust äh, ning luua äh, jätkusuutlik Euroopa dimensioon, mille aluseks on Euroopa standardid. volinik Malmström Eh, pakkus välja esimese standardi kahe tuhande üheksandal aastal, millele järgnes eh, jäätmete käsitlusdirektiiv kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning eh, tänaksin Euroopa Parlamendi teie konstruktiivse rolli eest, mida olete mänginud selle kahe olulise dokumendi vastuvõtmisel. pärast Fukushima katastroofi algatas komisjon laiapõhjalise Euroopa Liidu tuumajaamade öö, turvalisuse hindamise uurimuse ning sellega tegelesid ka nõukogu ja parlament ning stressitestid on toimunud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta e, juunist alates, need aluseks on ühtne Euroopa metoodika. kuulasin huviga seda, mida ütles proua Harms ning kahtlemata ma esitan selle sõnumi ka oma kolleeg, kolleegile. kõik neliteist liikmesriiki, kus on tuumajaamad ning eh, Leedu, mis praegusel hetkel eh, eh, sulgeb oma tuumaenergiajaama, on osalenud selles protsessis ning esitanud rahvuslikke raporteid, mis nüüd vaadatakse üle. nagu te teate, ka naaberriigid on huvitatud Euroopa Liidu stress-testi metodoloogiat, näiteks Ukraina ja Šveits on selles osalenud ning ning need öö, ning eh, selle kontrolli tulemused eh, tehakse avalikuks aprilli lõpus ning eh, minu kolleeg esitab lõpptulemused juuni ülemkogule ja ta palus mulle edasi öelda, et ta on kindlasti valmis Euroopa Parlamendiga sellest ka pikemalt rääkima. stress-testide tulemuse eesmärgiks on objektiivne ülevaade saada eh, tuumaturvalisuse kohta Euroopa Liidus ning see on eh, tulevikus aluseks kas õigusloomeliste või mõtteõigusloomuliste ettepanekute kohta, mida Euroopa Komisjon eh, kavatseb esitada selleks, et tuumaturvalisust suurendada. see puudutab tehnilisi turvameetmeid, samuti tuumaenergia turvalisuse juhtimist ning riski ennetamist ja reageerimist. julgeoleku julgeolekuohud, see puudutab ka pahatahtlikke tegusid, on olulise osa sellest testist ning äh, Euroopa Liidu Nõukogus on alustatud selle küsimusega tegelemisteks. esimesed äh, tulemused avaldatakse lõppraportis samuti juunis ning äh, see raport on esitatud, esitatakse komisjonile, nõukogule ja parlamendile. nagu te teate, ehm, soovituste eh, ellurakendamine on siseriiklik vastutuse küsimus, kuid monitooring ning raporteerimine on ehm, vajalikud selleks, et garanteerida, et tur-, eh, olukorra parandamine eh, tõesti ka ellu viidaks. me peame kõik tegema selleks, et vastutaks vajalikke sammu et garanteerida võimalikult suurt julgeolekut ja turvalisust. komisjon kavatseb aktiivselt ja väga lähedalt kõiki neid arenguid omalt poolt jälgida. lõpetuseks on vajalik rõhutada turvakultuuri arendamist ning samuti ka valmisolekut ehm, kriisiolukorras reageerida, seda üle kogu, üle kogu maailma. Need peavad, meil peavad olema riiklikud nõudmised selle kohta juba algusest peale, kaasas komisjon oma tegevustega naaberriike äh, et äh, mitte üksi tegutseda. me soovime seda turvalisuskultuuri viia ka üle oma piiride, rahvusvaheline koostöö, eriti äh, IAEA e äh, tegevuse raames on olulisem kui kunagi varem. komisjon kavatseb esitada omapoolse panuse tuumaenergia turvalisuse konvendi kokkupanekul, mis peaks kaasama äh, ka eh, tööstust ja valitsusi. suur tänu. proua volinik, sellega on see arutelu ammendunud ja järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu soolise võrdõiguslikkuse üle. ma kasutan